saali, nii et neile oleks võimalik esitada sinise kaardi küsimust. Yes, yes, Mrs Regner. jah, jah, proua Regner, teil on täiesti õigus. härrasmehed peaksid alati ootama ära, kuni daamid neile saavad küsimuse esitada. jutt täiesti õige ja kui nüüd nali kõrvale jätta, siis teil on tõesti absoluutselt õigus, liikmed peaksid jääma ootama, kas äkki keegi soovib neile sinise kaarti küsimust esitada, nii et paneme teie märkuse kindlasti kõrva taha ja tegutseme selle eh, kohaselt. kallid kolleegid, hääletamisega kohe ei saa alustada, sellepärast et eh, meil on mõningad tehnilised probleemid siin, ähm, me, äh, süsteem tuleb pisut ümber seadistada, sellepärast et meie seltsis on uus saadik ja süsteem tuleb ähm, äh, valmis seada tema järgi. nüüd mulle öeldi kõrvalt, et süsteem on valmis, niisiis hakkame pihta panen hääletusele äh, härra Kirkhoppi raporti Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits ning Schengeni aki. üheskoos äh, hääletame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Peresi raport liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised. üheskoos hääletamine äh,, äh, nimeline, kes, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud viissada üheksakümmend üks poolt. edasi, teine soovitus teisele lugemisele. proua Peres. suur tänu, härra president me hääletasime härra Sikerski raportit, äh, mis puudutab äh, põllumajanduskomisjoni, siis meie oleme nõus äh, nõukogu poolt ette pakutud kahe pik-, aastase pikendamisega, lihtsalt kuna otsus äh, nõukogus äh, on tehtud, äh, siis me tahaksime komisjoni poolt avaldust nende nägemuse kohta selle programmi tuleviku osas. You... nii äh,, volinik, teil on sõna. lugupeetud president, lugupeetud saadikud, lugupeetud äh, proua Peres, ma olen kindel, et te teate, et mitmeaastane eelarveraamistik võeti vastu kahekümne üheksandal juunil kaks tuhat üksteist ja seal on ette nähtud, et tuleviku toiduabi ähm, kõige rohkem puudust kannatavatele inimestele ähm, mm, edastatakse äh, selles kategoorias, mis kõige rohkem klapib kokku Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga. ja kindlasti komisjon kasutab oma initsiatiivi õigust äh, selles küsimuses, aitäh. okei okay., muchas gracias Pasa.... suur aitäh. ja nüüd läheme siis soovituste juurde teisele lugemisele, toiduainete jaotamine liidus enim puudust kannatavatele isikutele, Sikerski on raportöör, muudatusettepanekuid ei ole ja seega see öö, on vastu võetud. edasi soovitus teisele lugemisele raadiospektri poliitika. härra Höckmark. panen hääletusele nimeliselt esimese muudatusettepaneku, hääletamine on avatud. Se cierra votación hääletamine on lõppenud. esimene muudatusettepanek lükati tagasi. see tähendab seda, et nõukogu otsus on vastu võetud. edasi härra Nikolsoni raport. lepingulised suhted piima ja piimatootesektoris kõigepealt ma panen eh, poolthääled eh,, esimene plokk eh, vastu eh,, erapooletud vastu võetud. nüüd panen hääletamisele kogu ettepaneku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nimeline hääletamine, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud suure häälte enamusega. härra Iltševi raport puudutab see kodukorra artikli nelikümmend kaheksa lõike kaks muutmist algatusraportite osas. meil on vaja kvalifitseeritud häälte enamust selle osas. muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuues muudatusettepanek, nimeline hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud, vastu võetud kvalifitseeritud häälte enamusega. edasi panen hääletusele öö, eh, otsuse projekti, eh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Lähme edasi majandusasjade komisjoni ettepanek eh, number üks eh, stabiilsus võlakirjade osas. kes on poolt, kes on vastu ähm,, erapooletud, tagasi lükatud. edasi lõige neli, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu. kontrollime üle elektrooniliselt. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. teine osa lükati tagasi. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud hea küll, kontrollime üle. muudatusettepanek number kaks, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. jah, tõesti, lükati väga selgelt tagasi. ja üheksas lõige kuues osas, esimene öö, äh, saab poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd teine osa sellest poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no kontrollime teise osa üle siis. Äh, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud jah, lükati tagasi. Läheme edasi. Pasamos ahora la enmienda tres, votos a favor. kolmas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd panen hääletusele üheteistkümnes lõige äh,, alapunkt seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle selle. kontrollime üle üksteist seitse, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. jah, äh, see võeti vastu. ja nüüd muudatusettepanek neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, see on eraldi, eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd panen kogu resolutsiooni teksti hääletusele, hääletamine on avatud, see on nimeline hääletus hääletamine on lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega. Läheme edasi. proua Kornelisseni raport Tööhõive ja sotsiaalsed aspektid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsis kuues äh, lõige kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsmes äh, punkt kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, teine osa see läheb nimelisele hääletamisele, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. teine osa on suure häälteenamusega vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd panen hääletusele kaheksateistkümnenda punkti nimeliselt ja hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd üheksateistkümnes kolmas osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kolmas osa, see on nimeline hääletus. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. kolmas osa vastu võetud. kahekümne üheksas lõige, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. neljakümne üheksas ähm, nimeline hääletus, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd läheb resolutsioon tervikuna hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Lähme edasi, härra Kozessi raport kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsi täiendamine. esi-, teine muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd panen hääletamisele kogu resolutsiooni teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. väga tore. nüüd jõuame hääletamise